meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid meie ühisele koosolekule ENVI komisjoniga, härra kolleeg Laviaga. ja ma olen kuulnud, et meie raportöör Peeti Käinen on veel kuskil äh, Soomes polaaraladel ja ei saa tulla. ja kolleeg Peeter Liise on see, kes peaks teda asendama soovi kohaselt, aga paraku vist see ei õnnestu. Äh, muidu, kui et me kuulame Peeter Liise kohe alguses ära ja ma isegi jään oma pikast hästi harjutatud sissejuhatavast kõnest ilma. ma tänan, härra esimees. tõepoolest, Sirpa Pietikäinen, meie raportöör keskkonnakomisjonist vabandab. tal oli raske perekondlik põhjus, miks ta ei saanud täna hommikul õigeaegselt lennukile minna. ja ta palus eh, mul lühidalt eh, tutvustada tema seisukohta. aga kaastöötajad on kohal ja panevad kõik kirja ja kõik küsimusedki registreerivad, mis pärast siis edastatakse kaasraportöörile. mul on suur heameel selle üle, et meil on siin ühine eh, koosolek välisasjade ja keskkonnakomisjoni vahel. Need kaks komisjoni ei kohtu nii väga tihti paraku, aga tulevikus ehk asi paraneb ja sellepärast on väga tähtis, et me arutame ka kliimakonverentsi teemat üheskoos, ühelt poolt, aga teiselt poolt ka välispoliitikat e, üheskoos ja siis saavutaksime koos võimalikult head tulemused. ma lähen üle inglise keele, sest proua Pietikäinini märkused on inglise keeles. It should be in finnish if tegelikult peaks nad olema soome keeles. So uh,, but I don't speak any finnish. Soome keelt ei räägi, nii et üritan inglise keeles. kõigepealt ta tahab kiita komisjoni tasakaalustatud tulemuse eest, mis saavutati teatisest, mis tuli komisjonilt ja välispoliitika kõrgelt esindajalt ja käsitles Euroopa Liidu Arktika poliitikat raportöör arvab, et see on hea alus Euroopa Liidu Arktika mõõtme arendamiseks. teiseks ta tahab tänada välisasjade komisjoni ja kaasraportööri härra Paeti ja on tänulik tubli koostöö eest, mis sellel teemal on olnud. E, USA üha on rohkem huvitatud Arktika piirkonnast ja sellepärast ka peaks Euroopa Liit selle rohkem tähelepanu pöörama ja mõtlema sellele, et eh, selle piirkonna ressurssidel on väga suur mõju kogu Euroopa Liidule. ja Arktika temaatika peab olema meie Arktika poliitika keskmes, arvestades, millised väljakutsed toimuvad väga kiiresti sealkonnas, kiiremini kui kuskil mujal maailmas temperatuuri tõus, jääkatte sulamine, see mõjutab ökosüsteeme kõikjal maailmas, meretase tõuseb ning ka merevee massikoosseis muutub, mis muutub täiesti prognoosimatud ilmastikumudelid ja e, see, mis toimub seal, ei ole mitte ainult Arktika riikide Ähm, kätes asju muuta, vaid kõiki puudutab see ja äh, Aasia, Põhja-Ameerika ja Euroopa Euroopa saastajad kõige rohkem mõjutavad sealset kliimat ning väga tähtis on ka, mida teeb Euroopa Liit kliimamuutuste vallas, et Arktika kliima olukord paraneks ning eesmärgid, eh, mis Euroopa Liidul on, peavad paremini kajastuma Arktika poliitikas, sellepärast et Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud endale kohustuse tagada jätkusuutlik arengu eesmärgide täitmise, vaid arvestades ka, et Arktika kliima on niivõrd haavatav ja vajab kaitset. jätkusuutlik areng on ainus ähm, arenguviis, millega Arktika piirkond saaks edasi arendada ning seepärast peab kajastama ka jätkusuutliku arengu eesmärke Arktika kontekstis ning on vaja kaitsta sealset ökosüsteemi. jätkusuutliku arengu eesmärgid äh, annavad raamistiku, mis võimaldab meil realistlikult hinnata ökosüsteemide suutlikkust, võimekust, mis praegu on surve all ja me teame, et kliimamuutused on kiirendanud seal negatiivseid äh, keskkonnamõjusid. on vaja paremini Arktikat kaitsta ja suurendada äh, mõjut-, tugevda mõjude hinnangute läbiviimist seal, tänu neile on võimalik reageerida paremini, kui kõneks on Arktika piirkonna ressursid ning äh, äh, põhjalikum keskkonnamõjude analüüs võimaldab ka välja töötada mehhanismid, millest oleks kasu põliselanikele seal Euroopa Parlament nõuab sedasama, mis aastal kaks tuhat üksteist keelustada äh, raske äh, kütuste kasutamine nendel laevadel, mis seal seilavad, sest äh, suur on lekkeoht nendel laevadelt ning see paneb ohtu kohapealsed kogukonnad ning saasteained Ehm, masuut mõjutab inimese eh, elukeskkonda seal, samuti ka mm, jää ja veekatet. nüüd, mis puudutab teadusuuringuid, siis meil on rahastatavad programmid, mis tõesti lisavad väärtust eh, ja rahastamine peab jääma samasuguseks nagu praegu ka järgmisel perioodil tähtis on tagada, et oleks suurem koordineerimine ja järjekindlus äh, teadusuuringute vallas ja kutsume üles äh, Arktika infokeskust looma, mis annaks panuse sellesse. Äh, seda palus Sirpa mul teile öelda. ja kahju, et ta ei saanud tulla ja minagi pean lahkuma õige pea teisele kohtumisele, aga Sirpa assistent on kohal, kuulab ja kõik esitatud küsimused edastab talle ning loomulikult eh, hea meelega kuulame kaasraportööri nüüd Ahvetist ja kõiki teisigi. suur tänu, mikrofon palun. härra Lavia, palun suur tänu, härra Prokk, ma tahaksin äh, ainult äh, tänada komisjoni esimeest Prokki ja kolleegi, kes on täna selle äh, kohtumisele tulnud. ma tervitan koostööd meie kahe komisjoni vahel. rahvusvaheline üldsus peab võitlema selle eest, et Arktika piirkonna erakordne loodus säiliks ja ootan täna huviga arvamuste vahetust ja ma arvan, et nüüd äh, ongi õige aeg käes selleks, et äh, sõna saaksid raportöör, saaks sõna raportöör ka äh, Ahvet komisjonist, Urmas Paet, palun. suur tänu. kallid kolleegid, nagu me kõik teame, on Arktika piirkonna geopoliitiline tähtsus aina kasvamas. kliimamuutused mõjutavad seda piirkonda ja eh, suureneb majandustegevus äh, maa-alade maadlemine on toonud kaasa uusi riske. see on ka julgeolekuriskiks, sellepärast et Arktika muutmine toob kaasa selle, et inimtegevus selles piirkonnas kasvab. Arktika on kaua olnud ala, kus on tehtud äh, rahvusvahelist koostööd ja seda konstruktiivselt ja tegemist äh, on olnud äh, madala pingega piirkonnaga ja me tahame, et see nii ka jääks. me tahaksime, et pinged ei Ähm, puhkeks lõkkele selles piirkonnas. meil on rahvusvaheline raamistik, mis kehtib Arktika jaoks ja see on väga oluline Arktika küsimuste lahendamiseks. Euroopa Liidul on pikaajalised kogemused Arktika piirkonnaga nii teadusuuringute äh, vallas kui muidu ajalooliselt. Taani, äh, Rootsi ja Soome on kaheksaliikmelise Arktika Nõukogu täisliikmed ja seitse muud liikmesriiki on vaatlejaliikmed. Euroopa Liidul on vaatleja staatus antud nõukogule, nõukogus. ja kui Euroopa Liit on üks suuremaid rahastajaid selles piirkonnas, oleks loogiline, et praeguselt ajutise vaatleja kohalt saaksime alalise vaatleja koha Euroopa Liidule Euroopa Komisjon on välja andnud ühisavalduse teatise ja siis julgeolekukaalutluste äh, kohta on samuti dokument Euroopa Liidu poolt. geopoliitilised arengud mõjutavad äh, aga tervet julgeolekuolukorda Põhja-Euroopas ja maailma tasandil. me peame vältima Arktika piirkonna militariseerumist. meie raport näeb ette, et rohkem tuleks teha koherentsemat koostööd Euroopa Liidu tasandil. meie Arktika strateegiat oleks hädasti vaja ja selget tegevuskava tegevuseks Arktikas, mis arvestaks kõikide aspektidega. see tuleneb ka tõsiasjast, et kõik Euroopa Liidu Arktika Nõukogu no liikmesriigid ja teisedki liikmesriigid omavad oma Arktika strateegiat. Euroopa Liidul on äh, praegu võimalus omalt poolt panustada julgeoleku, võimalike julgeolekupingete ähm, leevendamiseks ja Euroopa Liit peaks tegema koostööd oma liikmesriikidega selleks, et äh, tsiviiljulgeolekumehhanismid välja arendada ja kriisi haldamissuutlikkust tõsta. päästeoperatsioonide võrgustik tuleb samuti välja arendada me kutsume raportis üles jätkusuutliku Arktika poliitika väljakujundamisele ja Euroopa Liit peab väga oluliseks rahvusvahelise õiguse sätete järgimist Arktika piirkonnas ja nõuab seda, et Euroopa Liidul oleks aktiivne roll rahvusvaheliste reeglite väljakujundamisel ja reeglitel põhiseva kor-, põhineva korra väljakujundamiseks. tahaksin ka mina tänada ENVI kaasraportööri Sirba Pierikäist aga meie töö ei ole veel läbi ja loodetavasti päädib see siis järgmise aasta alguses äh, täiskogus raporti vastuvõtmisega, suur tänu! härra Donjon. suur tänu, härra esimees. Mihhail Kaaler, minu kolleeg on äh, tegelikult äh, meie variraportöör selle raporti osas, äh, ta vabandab, et teda ei ole täna kohal, ta peab nimelt osalema ühel konverentsil, mis puudutab julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ja kui lubate, loen inglise keeles, ütleb kõneleja ette need punktid, mille edastas mulle härra Kaaler. praegu ei ole äh, konkreetseid ohte, mille pärast me võiksime arvata, et Arktika piirkonnas on julgeolek vankuma loonud. Arktika piirkond erinevalt teistest meie piirialadest on äh, rahumeelne piirkond, kus kõik teevad rahumeelselt koostööd Euroopa Liidu Arktika poliitika keskendub keskkonna ja arengu aspektidele ja teadusuuringute alastele huvidele. Euroopa Liit teab, milline on Arktikas peituv majanduslik äh, potentsiaal, arvestades seda, et äh, veeteed äh, seal on järjest rohkem avatud aasta jooksul. Euroopa Liidu poliitika ja Euroopa liikmesriikide Arktika poliitikat tuleb ühtlustada ja Norra ja Islandi assotsieerunud Arktika poliitikaid samuti, tuleb välja tuua uued võimalikud algatused ja ühised punktid. parlament ja nõukogu peaksid üheskoos mõtlema sellele, kas ei peaks kokku pandama Arktika koostöö ja Põhjala koostöö töögrupi ja ka delegatsiooni Euroopa Liidu suurem roll Arktika Nõukogus aetaks toestada Euroopa Liidu tegevust selles piirkonnas. alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast vähemalt on Euroopa Liit pidevalt välja toonud selle, kui oluline on äh, pinevalt silmas pidada äh, maavarade alaseid teadusuuringuid ja julgeolekusse puudutavaid küsimusi. ja me peame välja töötama lisatingimused selleks, et võidelda konflikt, vältida konflikte ressursside üle ja et jõuaksime ühiskeelele, ühisele keelele ka äh, sõjalistel ähm, ja kaitseküsimust, julgeolekuküsimustel keskkonnamõju analüüside osas äh, ei ole olnud meil praegu Arktika Nõukogus osalevate riikide puhul raskuseid ja kohustusliku sertifikaadi sissetoomine Arktikast äh, toodetud toodete puhul on väga diskrimineeriv. selgitama peab ka lõiget kaks, arvestades praegust rahvusvahelist raamistikku ja Arktika ressursside kasutamise korda, on ebarealistlik arvata, et on poliitilist tahet kusagil selleks, et inimtegevust teadusuuringut äh, eesmärgil piirata ja Rahvapartei kavatseb esitada ka vastavad sisulised muudatusettepanekud. suur tänu, härra Danša ja proua Šaldemuse, palun. suur tänu. sain alles praegu aru, et Taani kabiini täna ei olegi ja ma olen oma sõnavõttu ette valmistanud taani keeles ja ma vabandan, et pean nüüd rääkima inglise keeles ja ilmselt ei lähe see mul väga hästi. kõigepealt ma aga tahaksin tänada meie kaasraportööre, suurepärane raport ja see on väga heaks aluseks meie tööle ja loodetavasti me suudame jõuda kokkuleppele paljudes punktides. mina olen siis sotsiaaldemokraatide variraportöör keskkonnakomisjonis ja mina kavatsen keskenduda peaasjalikult äh, Äh, siis keskkonnaga seotud küsimustele, kuid samas ma tahaksin siiski tunnustust avaldada tõsiasjale, et raportis kirjutate, et Arktika peab jääma pingevabaks piirkonnaks ja ma olen sellega täiesti nõus. Äh, see on väga oluline punkt ja loodetavasti saame me keskenduda sellele ka äh, Ehm, kes, keskkonnakaalutlustel, sellepärast et mida vähem on selles piirkonnas pingeid üleval, seda kes-, kergem on ka keskkonda kaitsta. ja samas, mis on veel oluline ja selle peaks ka võib-olla raportis natukene täpsemalt välja kirjutama, nimelt otsuste langetamine Arktika küsimustes näiteks peaks toimuma ainult koos äh, kohaliku rahvaga ja põlisrahvaga Arktika piirkonnas ja ma arvan, et seda tuleks ka siin rohkem esile tuua kuid samas, kui me räägime keskkonna aspektidest äh, selle raporti puhul, siis äh, selles osas on minu meelest see väga hästi kirjutatud ja ainult mõned üksikud muudatusettepanekud kavatseme esitada selleks, et siin-seal sõnastust võib-olla muuta, rõhutada rohkem seda, kui oluline on keskkonnakaitse, kui tähtis on põlisrahvaste kaasamine ja sellega meie muudatusettepanekud piirduvad, aitäh! suur tänu, proua Šaldemuse! proua Fotiga! suur tänu, esimees, mina olen ECR fraktsiooni variraportöör Ahvet komisjonis. ka mina tahaksin tunnustust avaldada mõlemale kaasraportöörile. väga hästi tehtud töö, täpne töö. suur tänu selle väga ülevaatliku raporti eest hindan kõrgelt seda, mida on kirjutatud keskkonna aspektist ja Ahveti puhul samuti, eriti kaitse- ja julgeolekupunktid, millele on viidatud, on väga hästi siin kaetud. tooksin välja just nimelt selle pingete vaba piirkonna mõiste, sellele on kaasraportöörid täiesti õigesti viidanud geopoliitilised suured muutused on toimumas ja Arktika positsioon on rahvusvahelisel tasandil muutumas. ning kahjuks see, mida me oleme ette näinud äh, oma dokumentide ja rahvusvahelise õigussüsteemiga, ei ole me õnneks, me oleme kahjuks suutnud äh, vältida seda, et äh, see piirkond järjest äh, militariseerub, seda teeb Venemaa oma poliitikaga. tõend selle kohta on funktsionaalsed muutused Venemaa sõjaväes. nimelt, teatud osa sõjaväest spetsialiseerub Arktika piirkonnale väga oluline on rahumeelse koostöö tagamine kõikides valdkondades, kõikides koostöövaldkondades Arktika piirkonnas. olgu see selleks siis Arktika Nõukogu või Euroarktika Nõukogu põlisrahvaste huvid eh, tuleb võtta kaitse alla ja kinni pidada rahvusvahelistest lepingutest, mis on ka üles reastatud eh, selle raporti eh, algusosas. tehakse ka üleskutse Euroopa Liidu rolli suurendada ja see on täiesti õigustatud rõhutaksin aga ka seda, seda, et mõnede riikide vaat-, vaatleja riigi staatus äh, on ka väga oluline, näiteks Poola kui vaatlejariik, kes on väga palju panustanud Arktika Nõukokku ja pidev infovahetus äh, on ka tähtis, infovahetus siis Arktika Nõukogu liikmete vahel. arvesse tuleb võtta ka kõikide liikmesriikide kogemusi ja rolli, kes praegu siis on ka vaatlejad. aitäh! suur tänu ja proua Jäätelmägi, palun! Thanks! suur tänu! ma kasutan soome keelt, sest äh, Elmar Brokk tahtis ka soome keelt kuulda nii et teen seda siis soome keeles. Eli kiitän. suur tänu, ma tahaksin tänada kõõ-, raportööre, väga hea raporti eelnõu ja sellel on väga selge keskkonna ja kliima äh, rõhuasetus. ja ma neid mõlemaid eesmärke ka tahaksin toetada ja toetan ka selle kohta öeldud. kuid omalt poolt tahaksin ma esitada ka mõned muudatusettepanekud või peaksime neid lisandama, nimetama võib-olla lisandusteks. kõigepealt ma tahaksin äh, tõdeda tõsiasja, et on väga hea, et äh, praegusel ajal räägitakse ja rõhutakse ka Euroopa Liidu Arktika piirkonnale. meie senised dokumendid ja ka komisjonipoolsed dokumendid on seni keskendunud Euroopa Liidu nii-öelda äh, Euroopa Liidust väljaspool asuvale Arktika piirkonnale ja minu meelest on väga hea, et komisjon on ka tänaseks aru saanud, et Euroopa Liidu piirkonnas on äh, samuti osa Arktikas. Arktika piirkond või see koostöö pigem, mida tehakse Arktika piirkonnas on äh, väga hästi korraldatud koostöö, seda on näinud kõik, kes selles piirkonnas on olnud tegevad. ja minu meelest on väga positiivne, et ka parlament tunnistab seda, et see koostöö on sujunud väga hästi. ja seda arvesse võttes peaks meie minu meelest kui me mõtleme nüüd konkreetselt sõnastusele, hoolt kandma ka selle eest, et äh, meie oma raportiga ja oma sõnavalikuga ei saa pingeid selles piirkonnas kuidagi tõsta. ei tohi neid tõsta. jah, selles raportis seda ohtu ei ole, aga me võiksime sellele mõelda Arktika piirkonna üheks ühi-, ühendavaks jooneks on see, et asustus on seal väga äh, hõre ja et looduslikud tingimused on väga rasked inimeluks, aga inimesed elavad seal sellegipoolest ja, ja tahavad seal elada ka tulevikus. ja minu meelest on väga oluline, et Põhjala piirkond võetaks ka TEN, äh, teevõrkudesse ja Euroopa Liit peab hakkama investeerima Arktika piirkonna eh, taristuprogrammidesse. on väga tähtis ühelt poolt jah, keskkonna aspekt, aga teiselt poolt peame me mõtlema ka piirkonna infrastruktuurile, loomulikult unustamata keskkonna kaalutlusi. minu meelest on oluline ka, et eh, meie Põhjamaade poliitika toodaksin eriti esile partnerlus, aga ka transpordi ja logistika äh, koostöö, need partnerlused on olnud väga edukad ja tulevikus peab ka neile rõhuma. ehk teisisõnu, need partnerlused peavad saama ka piisavalt finantsvahendeid, et inimesed saaksid jätkuvalt selles piirkonnas elada ja et nad oleksid eh, samaväärsed Euroopa Liidu kodanikud kui kõik teised, aitäh! suur tänu teile! ja järgmine kõneleja. Valedo. suur tänu teile. korduvalt on olnud meil selline tunne, et me ei tea täpselt, mida Arktika tegelikult tähendab, kui me sellest räägime. ja ka nende jaoks, kes põhjapoolsetest riikidest tulevad, teavad, et äh, kes arvavad, et, et põhjapoolus on kaetud paksu jääga. kuidas äh, tegelikult Arktika küsimusega üldse tegelema peaks? teame lihtsalt, et äh, Arktika on piirkond ümber äh, põhjapooluse, mis jääb põhjapöörijoonest ülespoole ning äh, Äh, see tähendab seda, et peame tegelema küsimustega, mis puudutavad Euroopa Liidu kõige põhipoolsemaid piirkondi. ja mida sooviksin mina teada Arktika kohta? see tähendab, äh, ma tahaksin teada seda, kuidas Arktikat kõige paremini ära kasutada, kuidas meeles pidada seda, et äh, praegusel hetkel jää sulab ja kuidas Arktika kõige paremini kaitsta meie, kes me elame põhjapoolsemates piirkondades, teame, millega tegemist on, aga seoses kliimamuutustega ja selle tagajärgedega eh, on kõik eh, selliste küsimustega seotud, kõik on teadlikud sellest, et eh, olukord muutub järjest riskantsemaks. ning iga aastaga aktiiline jää aina sulab, seda jääb ainult vähemaks, sellel on oma tagajärjed. meil kümme aastat tagasi teadsime täpselt, et äh, põhjapiirkonnades asuv äh, igikelts ei sulanud kunagi ja äh, praegusel hetkel on näha, et sulamine toimub ja äh, tundub ju, et äh, jääb, kiht on sama paks kui minevikus, kuid tegelikult ta aina sulab edasi. ja oleme juba rääkinud siin näiteks äh, sellest küsimusest ka varem, oleme rääkinud sellest ka minevikus, kuid äh, meil peaks olema ka juba uued Äh, välja töötatud seisukohad Arktika äh, kohta. me peame aru saama, et see ei tähenda ainult Rootsi või Soome põhjaosaga, äh, vaid teame, et kliimamuutustel võivad olla väga suured mõjud, väga traagilised mõjud. oleme näinud ka seda, mis võib juhtuda siis, kui tekivad Äh, probleemid, näiteks kui hakatakse tegelema nafta puurimisega piirkondades, kus äh, sulamine on olnud eriti äh, oluline. nii et siin on väga palju väga mitmepalgelisi küsimusi, mida tuleks arutada ja mis ise otsesest ei ole seotud näiteks majanduslike küsimustega. siin on praegusel hetkel äh, et tegemist äh, kogu piirkonnaga, mida ka Arktikas äh, kaitsma peaks, äh, kuidas kliimamustega võidelda, millised võivad olla selle tagajärjed ja mis võib juhtuda siis, kui merepind tõesti tõusma hakkab. niisiis keskkonnakaitse ja keskkonna jälgimine annab meile ka uusi võimalusi, millega edasi tegutseda suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Castaldo. tänu. nagu teised kolleegid seda öelnud on juba eelnevalt, eh, on meil Attikas kaks põhilist väljakutset. selle loodusressursid eh, on peaaegu lõputud kuid see piirkond on jäänud geopoliitiliselt eh, omaette, diplomaatiliselt on ta hüljatud. kuigi arvatakse, kolmteist protsenti naftast ei ole veel avastatud eh, ja kolmkümmend protsenti gaasimaadlatest on samuti avastamata selles piirkonnas. peaksime neid eh, ressursse võimalikult hästi ära vahet, ära kasutama. sellega seoses on vajalik, et peetaks võimalikult hästi kinni ehm, rahvusvahelisest õigusest, et tegemist oleks eh, piirkonnaga, kus valitseks rahu ja koostööd, et ei tekiks konflikti kõigi geopoliitiliste jõudude vahel, kes selles piirkonnas tegutsevad. siin peab aga veel eh, midagi ütlema. keskkonnakahju, mis võib eh, kahjustada seda unikaalset ökosüsteemi, samuti kahju äh, Eh, kohalikele eh, elanikele, keda pole palju, kuid keda hoolimata sellest ei tohiks unustada. ja siis veel eh, Põhjaväil on aina atraktiivsem näiteks ka jaapanlaste jaoks, kes on tunnistanud, et seda kasutades võiks ta kõvasti aega Äh, kokku hoida. sellega seoses tuleb meil rõhuda äh, koostöö peale, kasut-, taaskasutatavate energialiikide peale, muidu on meie tegev-, tegevus väga vastuoluline, ühest küljest äh, muudkui hädaldame, sellepärast et kliima muutub, olukord aina muutub, keskkond saab kahju ja samas võtame vastu otsuseid, mis on keskkonnale kahjulikud, näiteks räägime siin taristute finantseerimisest ja muust sellisest, aga selline asi pole ju võimalik ühest küljest kahet, kahetseme kliimamuutusi ja teisest küljest lubame erinevatel elementidel keskkonda kahjustada. ärgem unustagem, kui suurt äh, kahju võib äh, näiteks nafta puurimine, naftamaardlate loomine tekitada keskkonnale. selleks et pingeid vähendada, peaksime välja kuulutama järgmisteks aastateks moratooriumi lootuses, et võetaks kasutusele jätkusuutlik süsteem, mis on suunatud taastuvenergiate kasutamisele. ning palume, et sellised faktorid, mis võivad äh, intensiivselt äh, reostada äh, nagu näiteks äh, kivisüsi, et neid ei äh, kasutataks selles piirkonnas, oleme näinud, mida selliste materjalide kasutamine on teinud Antarktikaga. suur tänu! järgmisena saab sõna Liisa Jaakonsaari. suur tänu, härra esimees! mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör Ahvet komisjonis äh, selle raporti puhul. ja nii nagu ka ülejäänud kolleegid, pean minagi seda raporti eelnõud ilusti kirjutatuks ja minu meelest on see ka hästi tasakaalus. tõsi on see, mida kolleegid on ka mitu korda juba öelnud, et on ülioluline, et Arktika piirkond jääks koostööpiirkonnaks ja et me tunnustaksime seda tööd mitte ei räägiks me kogu aeg sellest, et tuleb hakata koostööd tegema, vaid äh, tunnustaksime ka seda, et praegu on vähemalt äh, Arktika Nõukogu töö olnud küll väga väärtuslik ja on hoidnud seda head koostöövaimu. ja koostöö on üldiselt selles piirkonnas olnud äh, ka väga kasulik. millest on vajaka? vajaka on äh, sellest, et Põhjala ja partnerluste jaoks on olnud väga tähtis see, et oleks võimalik Arktika piirkonnas teha piiriülest koostööd. meil peaks olema natukene praktilisem lähenemine. ja see on seni toonud ka tulemusi. Norra, Venemaa, Island, USA, Kanada meie partnerid Euroopa Liidule vaatlejana äh, on olnud ka väga koostöövalmid ja selline koostöö on andnud häid tulemusi. ja sellepärast ongi niivõrd positiivne, et selles raportis on viidatud ka Venemaa rollile ja see on esitatud väga tasakaalustatult. nüüd, kui me räägime sellest, mida ütles eelkõneleja, nimelt äh, moratoorium, siis äh, jah, me peaksime kohalikelt inimestelt ja põlisrahvastelt ka küsima selle asja kohta. ja nemad arvavad, et äh, ilmselt, et tegemist oleks äh, äärmiselt negatiivse arenguga. Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus peab äh, näitama eeskuju, näitama, et kahe tuhande, et, et meie sajandil on võimalik äh, keskkonda ja põlisrahvaid äh, unustamata ka äh, majanduslike huvide eest võidelda. me räägime ju piirkonnast, kus inimesed elavad. ja loomulikult on äh, säästlik areng tähtis, aga selle jaoks on vaja ka vahendeid, me peame investeerima äh, projektidesse selleks, et kujuneks välja selline taristu, mis tagab maavarade keskkonnasõbraliku kasutamise. ärgem unustagem, et Arktika piirkond on äh, ka Euroopa Liidu äh, ühisturuala ja selleks, et äh, koostöö Arktika piirkonnas jätkuks, on meil vaja rahastamist meil on vaja rahvusvahelisi investeeringuid, näiteks raudteeinfrastruktuuri, lennuliiklusinfrastruktuuri, need asjad on kõik väga tähtsad. ja loomulikult kõikide nende küsimuste juures ei tohi loomulikult unustada säästvat keskkonnapoliitikat. minu meelest on natukene problemaatiline kuues ja seitsmes lõige. jah, kaalutlused on ilmselt head, siin räägitakse siis siduvast keskkonnamõju analüüsist investeeringute puhul. juba praegu on tegelikult Arktika piirkonnas riikidel selline tava, et keskkonnamõjude analüüs läbi viiakse ja mulle tundub küll, et on natuke problemaatiline, kui me teeme Norrale, Kanadale või Islandile ettekirjutuse, et teie peate nüüd hakkama uusi mõjuanalüüse kirjutama. see jätab natukene sellise suure venna mulje meist, kes ähm, teistele ette kirjutab, mis nad peaksid tegema, meie maine juures praegu ilmselt äh, see ei oleks väga positiivne. võib-olla me peaksime rääkima parimate tavade levitamisest ja, ja, ja, ja niimoodi need eesmärgid saavutama, saavutada. ja siin kontekstis räägiksin ma ka ettevõtete sotsiaalsest äh, vastutusest, mis peaks ka siin olema üheks juhtmõtteks see peaks tagama selle, et Arktika piirkonnas tegutsevad ettevõtted ka sotsiaalselt vastutustundlikult käituksid. hiljuti Arktika parlamentide liikmete kohtumisel, tippkohtumisel olid äh, just äh, parlamendisaadikud need, kes äh, rääkisid ettevõtte sotsiaalse vastutuse indeksist. ja minu meelest oleks positiivne, et see mõte toodaks ka võib-olla natukene selgemalt esile meie raportis. kõik äh, variraportöörid rääkisid äh, ka äh, kohaliku elanikkonna kaasamisest ja põlisrahvaste kaasamisest selles piirkonnas, jah, see on väga tähtis ja võib-olla üks mõte võiks olla see, et kui Euroopa ainsad põlisrahvad on saamid siis saamid ilmselt tahaksid ka siia oma esindust. see tooks Brüsseli lähemale ilmselt põlisrahvastele ja niimoodi liiguks oluline info nendeni otse ja kiiresti ja parlamendis on ka sellest kaua juba räägitud ja me oleme üritanud seda mõtet äh, levitada, et loodaks Euroopa Arktika Infokeskus. suur tänu, aga ilusti kirjutatud raport kokkuvõtteks veel ja hästi tehtud töö, aitäh! Thank you very much and now Mr Do-. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tuumann. suur tänu ja suur tänu ka variraportööridele. me räägime siin Arktika keskkonnast, on oluline rõhutada vajadust äh, va-, väljakutsedele vastuastumisteks, mille esitab meile muutuv keskkond ning samuti oleme asja arutanud äh, Kanada, äh, Taani, Soome, Rootsi, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja teistega ning ka Euroopa Parlamendiga ning küsimus on selles, mida me saame teha siis äh, Arktika küsimuse seoses COP kahekümne ühega ja kuidas kaasata kohalikud elanikud Arktika arengusse, mitte lihtsalt mingisuguse rahvuspargina, et turistid sinna sooviksid minna, kuidas seda piirkonda edasi arendada. ja e, on e, vaja näiteks e, mõelda, kuidas, mida teha sealsete tehastega seoses COP kahekümne ühega. samuti me teame, et uued mereteed avatakse seal piirkonnas. ja Äh, küsimus on selles, äh, et äh, kuidas näiteks päästeküsimusi neis ohtlikes piirkondades lahendada, peame mõtlema ka selle peale, et peame tegema tihedat koostööd oma naabritega, näiteks venelastega. põhjapiirkonnad on olnud üks nendest, mis äh, eelnevate koostööprojektide raames eh, on eh, kõige rohkem panustanud eh, vahelisse koostöösse, peaksime panustama piirkondadesse, kus, mis on olulised Arktika jaoks ja kus meil on ühised huvid. võttes arvesse, et Arktikas on suur majanduslik potentsiaal, peaksime jääma Eh, rahu- ja koostööpiirkonnaks, nii et eh, suur tänu võimaluse eest eh, siin sõna võtta. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Šlek. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööre selle raporti eest. hea meelega täheldasin, et täheldasin, et ettepaneku nagu komisjoni ja parlamendi poolt on räägitud äh, tõsiselt globaalsest soojenemisest ja kliimamuutustest ja võttes arvesse, et, äh, et Arktika piirkonnas on kliimamuutusi näha palju rohkem, palju kiiremini kui kusagil mujal maailmas. ühtlasi rõhutakse jätkusuutliku arengu tähtsusele, eriti selles osas, et äh, et eh, kõige olulisem on Arktika kaitsmise juures eh, ökosüsteemi ja kohalike kogukondade kaitse. Eh, tervitan seega kohalike kogukondade kaasamise mõtet. peame kuulama ära nende arvamuse, et välja töötada strateegia, mis aitaks piirkonda täielikult integreerida. kõige tähtsam on see, et erinevates eh, sektorites tehtavad otsused oleks seotud eh, eh, jätkusuutlikkusega ning suudetaks kaitsta eriti kohalike elanike, põliselanike huve ja õigusi. tuleb võidelda Arktika haavatava keskkonna olukorra halvenemise vastu ja töötajatama peab teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis suudavad Arktikal ellu jääda. sellepärast peame toetama investeeringuid ka selles valdkonnas. ning Rask samuti peab ütlema, et nafta ja, ja teised raskemad kütused äh, on äh, Arktika haavatava looduse jaoks eriti ohtlikud. suur tänu teile. järgmisena saab sõna härra Schaffhauser kallid kolleegid, Euroopa Liit soovib olla kõikjal. ta soovib äh, olla sool iga supi sees äh,, aga kokkuvõttes äh, on tegemist soolaga, mis enam ei soola. ja Arktikaga tegelevad ometi juba äh, Taani, Rootsi ja Soome eh, ja teised väitlejad nagu näiteks Holland, Poola, Hispaania, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, nii et minul on küsimus, mis lisandväärtus on Euroopa Liidul sellises poliitikas, kus osalevad juba asjasse puutuvad riigid ning samuti ka Euroopa suurriigid samuti on mul küsimus selle kohta, millised on Euroopa strateegilised huvid, kui ma, eh, ma eh, tahaksin teada seda just eriti seoses Venemaaga, sest eh, praegusel hetkel, et ei ta-, ei saa aru, kas tahetakse tekitada konflikte või neid ära hoida ja sugugi mitte ei soovita tasakaalustavalt tegutseda meie fraktsioonil ei ole ühtegi variraportööri, see kindlasti äh, on seotud äh, sellega, et minu kolleegid on äh, tõstnud esile Euroopa Liidu mõttetust sellise lepingu sõlmimisel. suur tänu, kui keegi teine sõna ei soovi, siis võime ära kuulata komisjoni. annan sõna Felix Leinemannile Thank you, Chairman. ma tänan. meil ongi suur heameel selle kohtumise üle, mis toimub siin Ahveti ja ENVI komisjoni vahel ja hindame väga seda, et te istute koos ja üheskoos neid asju arutate. samuti hindame kõrgelt raporti eelnõu. nagu te teate, ühisteatis välisteenistuselt ja komisjonilt on kõvasti vaeva näinud selleks, et kokku võtta need tegevused, mis Euroopa Liidu erinevatel talitustel ja välisteenistusel käsil on. ja ma tahaksin välja tuua eh, põliselanike dialoog, mis meil toimub ning samuti Arktika sidusrühmade foorumi loomine. Eh, see peab hakkama suunama ja korrastama Euroopa Liidu erinevaid instrumente, mida kohaldatakse, kui kõneks on Arktika rahastamine. praegu oleme loomas seda sidusrühmade foorumit, käivad konsultatsioonid ja e, sellest siis lähtudes me hakkame tegutsema ning me ootame ka pikisilmi kõrgetasemelist kohtumist, üritust eh,, volinik Vella, välispoolt ja kõrgesindaja Mogherini ja mõned välisministrid tulevad sellele, siis arvestades, et Soome on eh, kevadest järgmisel aastal Arktika Nõukogu eesistujaks. ja paar märkust mõnede ettepanekute kohta, mis on teie raporti eelnõus. ühelt poolt komisjon tahaks saada rohkem informatsiooni selle Arktika infokeskuse kohta, mis te olete välja pakkunud. meie arvates sellise keskuse rahastamine võib osunduda keeruliseks ja sellepärast tahaksime parlamendilt rohkem kuulda selle kohta ja samas me kogume praegu eh, ka informatsiooni Arktika sidusrühmade foorumi jaoks, meil on veebileht selleks ja mitmed eh, meetmed on käimas, et laiemalt Arktika kohta informatsiooni jagada ja kasulikumalt jagada ja see on ka mitmete uurimisprojektide teemaks, mis on juba käivitunud. ja veel lõiked kuus ja seitse, eh, see põhjalikum Arktika keskkonnamõjude hinnang. Euroopa Liidus on selge menetlus ette nähtud, kuidas selliseid hinnanguid teha ja kuidas hinnata arenguid, mis keskkonda mõjutavad ja me ei tea, mida selline põhjalikum mõjude hinnang võiks veel juurde anda ning kuidas see mõjutaks eh, konkurentsi ja võrdset kohtlemist piirkondade vahel. me huviga kuulasime ära need märkused, mis siin kõlasid. ma ei taha nüüd aega teil raisata, annaks ka välisteenistusele võimaluse paar sõna selle kohta öelda ma tänan. ja nüüd kuulame ära välisteenistuse esindaja härra Jartševitši. suur tänu. minagi tahan öelda, et väga tervitame igasugust toetust Euroopa Parlamendi poolt sellele protsessile. Te olete palju ära teinud juba aastast kaks tuhat kaheksa institutsioonid üheskoos tegutsemas, see on kõik väga kasulik. ühisteatis ei ole ammendav ega hõlma kõiki teemasid, millel on Arktika aspekt. julgeolekuküsimusi me ei käsitlenud ja äh, samas ühisteatis on väga kõikehõlmav, äh, samas nendest valdkondadest, mis on kõige tähtsamad ja millest ka täna räägiti, nimelt kliimamuutused, keskkonnakaitse, jätkusuutlik areng ja rahvusvaheline koostöö. ja nendes valdkondades me tõime välja, kuivõrd tähtis on teadusuuringutel ja innovatsioonil. ja rõhutasime ka seda, et väga <clears throat> tähtsad on nende seisukohad, kes elavad selles piirkondas ja ka põliselanike huvid. nii et teie lähenemisviis on äh, samuti väga sama, samal kursil ja toetab prioriteetseid meetmeid, ettepanekuid nüüd kuuenda ja seitsmenda lõike kohta siin tõstatati küsimusi. jah, tegemist on tähtsa algatusega, aga välisteenistus kindlasti väga tähelepanelikult jälgib, kuhu teie eh, arutelud nüüd välja viivad, mm, kui te töötate edasi selle tähtsa ettepanekuga. aga üldjoontes see julgustus, mida me saime teie eelnõust, et tegutseda mitmepoolsete kokkulepete kallal on vägagi kooskõlas sellega, mis meie ühisteaduses kirjas oli ja ma tervitan ka väga seda julgustust, mis artikalastele teadusuuringutele on, kõlab teie ettepanekus ja tähtis on, et Euroopa Liit oleks siin tõesti juhtrolli haaramas ja annaks mm, omapoolse panuse ning Euroopa Liidu rahastamisprogrammid Horisont kakskümmend kakskümmend ja teised on väga olulised kaartiga piirkonna seisukohast. ning isiklikult tervitan viidet põhja dimensioonile. siin kõlas ka see, see on midagi, mis on ühistegevus Venemaa, Euroopa Liit, Norra ja Island tegutsevad siin koos, suur tänu! ma tänan ja nüüd lõpetuseks saab sõna meie raportöör härra Paet. Uh, ma tänan, kallid kolleegid, suur tänu kõigi märkuste eest ja ootan nüüd teie muudatusettepanekuid ja pärast siis koos kaasraportööriga Sirpe Pietikäineniga ja variraportööridega üritame siis teha oma parima, et lõppkokkuvõttes eh, kõik oleks tasakaalus ja eh, raporti raskuskese jääks ka alles. mina omalt poolt tahan tänada kõiki kolleege kes osalesid selles arutelus ja ma tuletan meelde, et muudatusettepanekuid saab kümnendaks novembriks esitada keskpäevaks ja ajakava on selline, et muudatusettepanekud käsitletakse kaheteistkümnendal jaanuaril ja hääletus, ühine hääletus keskkonna ja välisasjade komisjonis toimub kolmekümne esimesel jaanuaril. ja nüüd lõppsõnaks palun sõna härra Brokile. suur tänu, ma arvan, et meil on nüüd hea alus nende arutelude näol olemas. ma arvan, et tõsiseid probleeme siin ei ole ja see on tõesti teema, kus strateegilised huvid ja keskkonnakaitse kuuluvad kokku, on ühtsed. nii et see on meie ühises huvis niimoodi asjale läheneda ja ma usun, et ühisseisukoht kujuneb õige peatselt.